meie seisukohaga, see on väga oluline. siinkohal tänan ka parlamendi õiguskomisjoni ja õigustalitust. tänan, proua Fraga. STVs käesolevaga on lõppenud ühine arutelu, mis hõlmas nelja kalandusraportit ja hääletus kõikide raportite osas toimub homme kaksteist null null. austatud kolleegid, järgmine istung äh, algab homme kell üheksa, kestab kolmeteistkümneni ja sealt edasi äh, kella viieteistkümnest äh, kella kaheksateistkümneni käesolevaga on äh,